kaastunnet nende perekondadel, kes hukkuvad äh, oma töökohuste täis, täitmisel ja samas ei tohi unustada siin ka neid töötajaid, kes iga päev Euroopas hukkuvad äh, oma tööpostil, sest nende tööandjad ei suvatse nende töötingimusi parandada. Proszę Państwa, e, chciałem e, przedstawić ważną sprawę. Projekt... Suur tänu, daamid ja härrad. Üks oluline küsimus on, millele tuleks teie tähelepanu pöörata kahe tuhande üheteistkümnenda aasta tegevuskalender on nüüd, selle projekt on nüüd valmis saanud, tegemist on olulise dokumendiga, tuletaksin teile meelde, et nelja, neljapäeva, kahekümne teise aprilli koosolekul võttis esimeste konverents selle äh, täiskogu istungite kalendriprojekti vastu. see on teile laiali jaotatud ja see on kirjas ka täiskogu istungi protokollis selle pro äh, projekti üle hääletame me kolmapäeval. teisipäev, kaheksateist äh, äh, mai on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, ehk siis homme keskpäeval. me räägime siin kahe, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta täiskogu istungite kalendriprojektist ja hääletus selle üle toimub kolmapäeval kell kaksteist. Euroopa Rahvapartei fraktsioon on palun, palunud äh, kinnitada äh, nende kandidaadid parlamendi delegatsioonidesse. kui äh, teil ei ole vastuväiteid, siis need kandidaadid pannakse protokoll, protokolli kirja ja kinnitatakse. härra Zoltan Baltso ja härra Paul Schmidt meie kolleegid Euroopa Parlamendist on mulle kirjalikult teada andnud, et nende mandaadid Euroopa Parlamendis on lõppenud pärast seda, kui nad valiti Ungari parlamenti. parlament on selle ära märkinud ja vastavalt artiklile seitse lõige kaks, mis puudutab Euroopa Parlamendi saadikute valimist äh, üldvalimistel ja vastavalt reeglile neli punkt neli kuulutatakse nende äh, saadikukohad vabaks vakantseks. õigusaktide äh, allkirjastamine. ma tahaksin teile teada anda, et neljapäeval koos nõukogu presidendiga kirjutan ma alla seitsmele õigusaktile, mis võeti vastu tavapärase õigusloomelise menetluse käigus. Nende õigusaktide pealkirjad on kirja pandud ka äh, tänase täiskogu istungi protokolli. nüüd meie päevakord. lõplik päevakorra projekt võeti vastu esimeste konverentsil kaheteistkümnendal mail kaks tuhat kümme vastavalt reeglile sada kolmkümmend seitse ja see on teile laiali jaotatud. ma sain kirja meie kolleegilt härra Carlo Cassinilt, kes on põhiseadusasjade komisjoni esimees. ja ta palus selle komisjoni nimel et Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja äh, Euroopa äh, ja regioonide komitee annaks oma arvamuse kodanikualgatuse küsimuses vastavalt artiklitele kolmsada neli ja kolmsada seitse Euroopa Liidu aluslepingust hääletus nende kahe sooviavalduse üle toimub kolmapäeval keskpäeval, kas selle kohta on kommentaare? tundub, et ei. suur tänu. daamid ja härrad, nüüd läheme päevakorra lõpliku kinnitamise juurde. muudatusettepanekuid päevakorrale Äh, esmaspäeval või teisipäeval ei ole tehtud, aga kolmapäeva puhul on Rahvapartei fraktsioon palunud, et kaasataks ka härra Tšernetski äh, raporti hääletus, äh, raport hääletusele, mis puudut-, see puudutab kahe tuhande kaheksanda aasta nõukogu eelarve täitmise heakskiitamist. proua Kressle Rahvapartei nimel tänan, president. nõukogu vastas Hispaania eesistuja suu läbi täna hommikul veel lahtistele küsimustele, täideti tingimus, et me saaksime hääletada poolt, samuti on võimalik välja töötada korralik eelarve täitmise heakskiidu menetlus nõukogu allub parlamendi kontrollile, siin on tegemist väga olulise verstapostiga selles arengus, nii et äh, ma soovitan äh, hääletada poolt ja resolutsiooni käsitleme juuni täiskogul. In favor. suur tänu, kes äh, räägib selle ettepaneku poolt, härra Svoboda, palun härra president, teen lühidalt, me oleme nõus taotlusega juba mainitud põhjustel ja ka ametlik dokument siin parlamendis ringleb selle kohta. ma loodan, et nõukogu on tõesti valmis ka välisteenistuse osas näitama üles valmisolekut ja läbipaistvust ja selles osas olen nõus proua Kresslega. suur tänu, kes äh, soovib äh, sõna selle ettepaneku vastu härra Staes, palun. kolleegas, ma ütlesin, et ma verbaasd ben, verbaasd. austatud äh, kolleegid, ma olen täiesti jahmunud, sellepärast et mõlemad suured fraktsioonid soovivad hääletada ma olin äh, eelarve kontrolli komisjoni koordinaatorite koosoleku juhataja. me oleme tõesti äh, need dokumendid saanud ja seal on üks lisa, mis on täpselt samasugune kui see, mida me saime kümnendal märtsil, nii et mitte midagi ei ole muutunud. ja mina soovitan mitte panna Tšernetski raportit päevakorda nüüd. nõukogu ju teeb meid naerualuseks siin. suur tänu, nüüd tuleb seda hääletada. kes on selle poolt, Äh, et äh, kes on Rahvapartei ettepaneku poolt? kes on vastu? suur tänu, erapooletud? suur tänu. see ettepanek on vastu võetud. hääletus Tšernetski raporti üle toimub kolmapäeval. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on teisipäev, kaksteist, kaheksateist mai kell kaksteist null null. kolmapäeva puhul on Rahvapartei fraktsioon palunud ka, et proua Baueri raport tööaja kohta, mis puudutab inimesi äh, maant-, äh, kes töötavad maanteetranspordisektoris, et see raport lükatakse edasi järgmise täiskogu istungisse. proua Bauer, tehke ametlikult see ettepanek. Bauer, palun, proua. Elnök úr, március twenty two én a foglalkoztatásügyi bizottság kahekümne teisel märtsil andis tööhõivekomisjoni juhatus omapoolse arvamuse selle kohta, et seda teemat arutatakse äh, mai täiskogul. komisjon hääletas kahekümne kaheksandal aprillil seda raportit ning äh, pole veel mööda läinud isegi mitte kuu sellest äh, hääletusest ja sellega seoses ei ole hea mõte seda sellel täiskogul arutada. nii et ilma, et keegi oleks otseselt minu käest seda küsinud, järgis äh, esimeste konverents sotsialistide ettepanekutel võtta seda äh, aru, võttes arutusele sõltumata sellest, et sellest ei ole piisavalt pikka aega mööda läinud. nii et see tähendab siis seda, et fraktsioonidel ei ole aega olnud oma arvamused esitada selle raporti kohta, meil ei ole aega olnud sellest ka pikemalt rääkida, nüüd ma paluksin, et me hääletamise lükkaks juunikuusse. suur tänu, kes räägib selle ettepaneku vastu? härra Svoboda. härra president, minu arvates on imelik, et proua Bauer, keda muidu väga hindan, ei maininud, et raport lükati tagasi ja proua Bauer on unustanud mainida, et ta on võtnud kontakti nõukoguga raporti asus, mis on tagasi lükatud, see ei ole normaalne parlamentaarne käitumine ning seetõttu peab see raport jääma päevakorda. Well, eh, tak jest. Dziękuję bardzo. Suur tänu. ma unustasin eh, küsida, et kas keegi soovib sõna võtta selle ettepaneku toetuseks, proua Wortmann-Kool. Eh, tänan, president. tõesti, tegemist on äh, komisjoni seadusandliku ettepanekuga. sotsiaal- ja tööhõivekomisjonis lükati see ettepanek tagasi, aga siin äh, parlamendis on teatavad äh, tavad. tavaliselt on kuu aega enne küsimuse täiskogule viimist ja raportööri soovi vastaselt sellest äh, kuuajasest tähtajast ei peetud äh, kinni, fraktsioonidel on ju vaja ettevalmistusaega, nii et ma toetan raportööri, et me peaksime hääletama juunis. suur tänu, nüüd hääletame. kes on selle poolt, et lükatakse edasi hääletus? suur tänu. kes on sellele vastu? suur tänu. elektrooniline kontroll. hääletus on alanud. Zamykam głosowanie. hääletus on lõppenud hääletus on nüüd lõppenud sada viiskümmend kaheksa poolt, sada kolmkümmend seitse vastu, seitse erapooletut, vastu võetud. arutelu Edith Poweri raporti üle on edasi lükatud tuleviku täiskogu istungisse. neljapäev. Euroopa Rahvapartei on palunud, et neljapäeva pärastlõunane arutelu ajakirjanike kohta Transnistrias asendatakse aruteluga olukorra üle ta- äh,, Taimaal. seega Ernest Vardanjani vahistamise arutelu tuleks asendada aruteluga olukorra kohta Tais. härra Preeda Ehm, am cerut înlocuirea dezbaterii ma palusin et ar- et transnistrias arreteeritud ehm, illegaalselt arreteeritud ajakirjaniku arreteerimise küsimus asendatakse aruteluga Tai küsimuse kohta, sest olukord on seal viimastel päevadel muutunud väga dramaatiliseks. paluksime kõikide fraktsioonide esindajatelt, et te pööraksite tänavat tähelepanu sellele, mis toimub Tais. ja kes toet-, kõneleb selle ettepaneku toetuseks? kes toetab seda ettepanekut, tegemist oli e-, praegu Äh, ettepaneku selgitusega. härra Kassuliides. suur tänu, härra president. olukord Tais halveneb tund tunnilt. mängus on inimelud ja see küsimus on oluliselt tähtsam, et seda arutataks kiireloomuliste küsimuste käigus neljapäeval, samal ajal. härra Ernest Vardanjani juhtum niinimetatud Transnistria vabariigis on hakanud, äh, seal, seal võib täheldada uusi arenguid ja neid tuleks veel ennem uurida, niisiis ma teen ette, äh, toetan seda, et asendataks see arutelu Tai olukorra aruteluga. suur tänu, nüüd härra Speroni. E tänan, president. ma usun, et kui me räägime Taist, või Transnistriat, siis see on täiesti suva, ka see, mida me otsustame siin, on suva. suur tänu, hääletame. kes toetavad seda ettepanekut rahva